rahu, palun. aitäh, et kaasa aitate, aga kui rahulikult lähme eraldi, siis äh, saame paremini hakkama. jah, niisiis läheme elektrooniliselt edasi, seitsekümmend kaheksa uuesti, palun, hääletus on alanud. Vediamo se devo troppo controlli. Ancora un pepe di troppo. endiselt üks rahvaparteist üle, üks, palun võtke välja kaart, üks rahvaparteist nüüd on hääletus lõppenud. Te näete, et nüüd on võrdne tulemus ja tagasi lükatud. jah, tõepoolest me näeme, et äh, siin äh, oli äh, kaartidega probleeme, aga nüüd te näete, et saime täpse tulemused. seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunktid, muudatus üks, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. heaks kiidetud lõpuks, jah. kaksteist, üksteist, kolmteist langevad ära, kaks, kaksteist nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt. kuusteist. hääletus on alanud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 kolm äh, lõplikku hääletust. heaks kiidetud muudatusettepanekud, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. õigusloomine resolutsioon, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ning lõpphääletus elektrooniline hääletus on alanud. Voto finale. <laughs> Votatsioone chiusa, see l'ultim-. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud ning äh, tunnustus äh, esimees Puusekile. La strage. But, but your group protested four times. oh, every time for the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 is and it becomes red. Uh, dear colleague, ladies and gentlemen. head kolleegid, daamid ja härrad. meie ees on väga tähtis päevakorrapunkt. kallid sõbrad proua raportöör. Miia Petra, kas tohiksin paluda? ma tean, et te olete staar. aga kas te võiksite palun Um, Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. head kolleegid, daamid ja härrad. palun nüüd vaikust, palun nüüd väga lühidalt. peame alustama. see on väga tähtis uh, kohtumine. ja teemaks on Euroopa noorteüritus kokkuvõtte sündmusest. tervitan siin kolme osalejat. Pärju Winna, minule kõige lähemal, Helene Raab, tema kõrval. mitte proua madam Tšikonordone, kes ei ole tegelikult madam. Helene. Andrea. Andrea on noor härrasmees Could you help me? kas te võiksite öelda, kuidas teil, teie nime hääldaks? Andrea de Chico Nardone. muidugi te olete noor meesterahvas, kes äh, tutvustavad meile ideid, mis on kindlasti asjakohased, arvestades ITRE tulevast tööd, arvest-, rääkides äh, teadusuuringutest, innovatsioonist, kübervaldkonnast, energeetikast see on väga oluline sündmus, mis, mis toimus kahekümne esimesel mail kaks tuhat kuusteist Strasbourgis ja järgmine kord järgmisel aastal samuti Strasbourgis. seitse tuhat viissada noort inimest osales sellel üritusel, et arutada Euroopa tulevikku. kolleegid Sander ja Martin, kes on täna ka siin. ma ei näe proua Sanderit küll. aga kaks kolleegi niisiis osalesid samuti sellel üritusel. paar sõna kõigepealt. Nende noorte inimeste kohta, kes on täna siin meiega. proua Barrio Vino, sündinud üheksakümne esimesel aastal Nairobis, Keenias kahekümnendal sajandil, mitte kahekümne esimesel seega. ta on Euroopas väga palju tegutsenud, ta on saanud parima delegaadi auhindu mitmeid, ta on asutanud kaks organisatsiooni, Business Breakfast ja Lead Numerous teda huvitab rahu, rahvusvaheline maksustamine, taastuvenergia, inimareng, kus ta, mida ta soovib ka edasi uurida, eks see on siis väga tihedalt seotud meie tööga. järgmine osaleja, üheksateist aastat vana, Helen. nii et pärast, kui inimene on kakskümmend saanud, siis võib juba vanuse öelda alla kahekümmend võib vanuse öelda. ta on õppinud äh, majandusteadust Viinis aktiivselt osalenud Euroopa Noorteparlamendi töös, on samuti tegelenud ITRE komisjoni teemadega ning ka nooruse hariduse saadikute teema. finantsteenused samuti Austrias ja välismaal. samuti Euroopa on olnud ja samuti Euroopas tegutsenud mitmes paigas. ja härra Tsikon on toona sündinud Roomas üheksakümne viiendal aastal õpib inseneriteadusi ja elektri eklektiline oma õpingutes olnud us-, usub tõsiselt interdistsiplinaarsesse lähenemisse, eklektiline õppija, eklektiline õpe on tema teema majanduse poliitika on teid alati väga huvitanud ja kuidas äh, need võivad panustada ühiskonna heaolusse. temast tahab saada ettevõtjaks, selleks, et viia Euroopat edasi. see on, nii on kirjas teie CV-s. ja kaks, teeksin ettepaneku korraldama kaks arutelu plokki, esimene tead-, teadusuuringud ja innovatsioon, Horisont kaks tuhat kakskümmend. annan sõna kaheleteist Helene ja Andrea kummalegi kaheks minutiks. ja te kumbki tutvustate ühte mõtet. kõigepealt Helene ja siis Andrea. ja siis võiksin anda sõna meie liikmetele, kui teil on äh, midagi küsida, kui soovite teha märkusi. ja teie saate siis sõna vastuseks, Helene ja Andrea, saate ühe minuti siis kõneajaga esimese ploki lõpuks ja teine plokk, küberjulgeolek, digitaalne ühisturg ja energiatõhusus on nüüd Helene ja Andrea ja Barry samuti, aga hiljem. Helene, kas olete valmis? kaks minutit. tänan, härra esimees. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. mina sooviksin teha karja-, et, et ma saavutada seda, et teaduskarjäär oleks noortele ülikooli lõpetajatele atraktiivne viie, viie aasta jooksul pärast ülikooli lõpetamist. selleks on vaja karjääri kavandamist ja standardeid viieks aastaks, arvestades noorte teadusuurijate vajadustega. tahaksin seega teadusprogrammi algatada Horisont kakskümmend kakskümmend all, mis keskenduks sellele, kuidas ülikoolid teevad praegu koostööd teadusasutustega ja tööstusettevõtetega selleks, et mõista, milline on praegune olukord. meil on vaja standardeid selleks, et noored võiksid tööstusest minna ülikooli ja akadeemilised teadusuuringud ja teadusuuringud, tehnoloogia on väga olulised, kuid olulised on ka inimressursid, mis on vajalikud teadusuuringute läbiviimiseks. standardkarjääri kava võiks olla teadusuurijatele olla alternatiiviks liikumaks ülikoolidest eraettevõtetesse. kaasatud võiksid olla erinevad liikmesriigid, palgad, toetused, need võivad olla väga erinevad asutuste võrdluses, kuid kõigepealt tuleks arutada töötingimusi, tootlikkust teadusasutustes, võrrelda seda erasektori standarditega. tähtis on ka ühised tavad läbi vaadata lühiajalistes teaduslepingutes ning tegeleda ka sotsiaalkindlustuse teemaga. noored teadlased peavad saada, saama karjääri alguses väljavaated sotsiaalkindlustuse vallas, vastasel korral tulevikus neid ei jää palju järele, suur tänu well,. suur tänu ma arvasin, et te räägite neli minutit, aga te pidasite oma ajaga vast kinni. ma tahtsin kont-, kontrollida, kas te, nüüd te näetegi, kui vähe on või palju on võimalik öelda kahe minutiga. suur tänu. ja Andrea. Teil on sõna. tehke oma ettepanek, teine teema. tänan, esimees. parlamendi liikmed ma saan aru, et meie süsteem valmistab ette homseid töötajaid, kuid meie kiiresti muutuvas ühiskonnas oodatakse noori, kellel on uued ootused, mida veel ei õpetata koolides. ma tahaksin teile näidata, kuidas ettevõtlus võib need oskused haridussüsteemi viia Euroopa Liit peaks alustama uuringut selle kohta, kuidas kohalikud ettevõtted ja tööstused teevad koostööd haridussüsteemiga ja lisaks, kuidas uued oskused nagu digitaalsed ettevõtlusalased viia kooliprogrammi. kõikides Euroopa Liidu riikides tuleks äh, seda programmi läbi viia. minu eesmärk on luua ühest küljest tööstuse jaoks ühine skeem koolidega koostööks, nagu näiteks praktikad, seminarid, kursused ja teisest küljest luues üle-euroopalise lähenemise, mis annab ülikoolidele sarnase ettevalmistuse, seega ka sarnased võimalused kõikjal Euroopas. töötajate vaba liikumine eeldab ühiseid oskusi Euroopa Liidus. tihe koostöö koolide ja tööstusettevõtete vahel on, kõikjal Euroopas on seega vajalik. noored eurooplased peaksid saama võrdsed võimalused. koolid peavad võtma ühendust tööstusettevõtetega, aga ka vastupidi. see on ainus viis, kuidas äh, noored saavad vajalikud töövahendeid, mida vajavad tööstused ja ettevõtted. tänan esimees, tänan parlamendiliikmed uh,. Uh, as... suur tänu, noor kolleeg, suurepärane tulemus, fantastiline parlamendi liikmed ürit-, teie jaoks kaks minutit on isegi liiga pikk aeg. meie siin maadleme sageli lühikese kõneajaga. tänan teid niisiis oma teemat tutvustamast. esimene oli siis, siis kuidas parandada karjäärivõimalusi noortele, eriti naistele. kas, kas te, see on erijuhtum, kas te ei leia naised, jah? vastas Helene. ja teine, kuidas siduda haridus ärimaailmaga, tulevikuvõimalustega, näiteks robootikas. mõlemad väga huvitavad teemad. kas kolleegid Euroopa Parlamendist sooviksid sõna? kolleeg Eduard Martel, te olite ka Strasbourgis kohal. võib-olla paar sõna? ajalimiiti siin ei ole et te saaksite kõike selgitada, kuid teil ei ole ajapiirangut. tänan, esimees, te peate mind lobisejaks iga kord, kui te annate mulle sõna, ütlete, peate jääma kindlasti kõneaja juurde, aga tõepoolest, ma osalesin kolmandat korda juba sellel üritusel, mis on suurepärane. noortelt on palju õppida. ja neil ja nende küsimustele tuleb kindlasti vastata, vähemalt, vähemalt nii palju. ma kahetsen et meil on, meile esitati terve rida küsimusi noorte poolt. me edastasime need komisjonile ja täna pole ikka veel tulnud vastust komisjonilt, nii et äh, pisut respekti, austagem küsimusi, millele, mis on esitatud, üritan siinkohal vastata. teadusuurijate karjäär. ma loomulikult, äh, ma olen ise käinud Ameerika Ühendriikides mõned aastad tagasi ja ma nägin, et seal on tõepoolest palju vahendeid, mida kasutada selleks, et teaduskarjäär oleks, oleks põnev ja paljud uurijad lähevadki Ameerika Ühendriikidesse, sest tea-, seal tõepoolest antakse neile vajalikud vahendid. on aga ka Euroopas vahendeid, näiteks näiteks äh, stipendiumid, äh, tööstus, dok-, doktoritöö seosed ülikoolide ja ettevõtete vahel. küsimus on aga, kuidas suurendada vahendeid, eelarvelisi, eelarvevahendeid selleks, et noored jääksid pigem Euroopasse ja kujundaksid seal oma uurijakarjääri aga samas ettevõtete teadlikkust tuleb samuti tõsta, mõnikord nad ootavad võib-olla liiga palju avalikke vahendeid, Ameerikas see nii ei ole, Ameerikas ettevõtted rahastavad ülikoolide tegevust, on koostöökavasid ja põhjus on selles, et nad ootavad ka selle investeeringu tasuvust. Euroopas mul on tunne, et ettevõtted sageli tahavad, et teised investeeriksid nende eest ja ootavad siis tulemusi. igal juhul väga, väga tore on näha, et te mõtlete koos meiega selle üle, kuidas tagada seda, et noored uur-, teadusuurijad jääksid Euroopasse, kuidas äh, tekitada tõelisi partnerlussuhteid, kuidas muuta mõtlemist, seda kinnistada ülikoolide ja ettevõtete äh, vahel ja suurepärane mõte, tänan teid teie ettepaneku eest. suur tänu, kolleeg ja, ja kolleeg Roil. Äh, suur tänu nende huvitavate ettekannete eest, mis olid lühikesed, aga väga sisutihedad. ja tahaksin siiski veel ka ühe lisaküsimuse esitada. ma leian, et väga huvitav, et noored inimesed vastupidiselt teatud poliitikutele leiavad, et väga nutikas on äh, koolitust ja väljaõpet siduda reaalse maailmaga, sellega, mis ettevõtetes toimub. meil on ka Saksamaal selline süsteem, kus üld- ja kutseharidus on omavahel ühendatud selleks, et need, kes koolis käivad, saaksid ka kohe pärast seda tööle asuda ja sellistes riikides on ka noorte tööpuudus palju madalam. ja väga huvitav on, et noored inimesed näevad sedasama probleemi, et kuidas on võimalik haridust korraldada nii, et see oleks mõistlik ja kasulik ja et kui kuidas oleks võimalik siis hiljem saadud haridusega ka tõesti töökohta saada. nii et äkki te võiksite natukene selgitada seda, miks te sellist arvamust jagate? ja teine küsimus, sama põnev küsimus. vastupidiselt paljudele poliitikutele, kes räägivad, et innovatsioon ja uued tehnoloogiad võivad olla ohtlikud, leiate teie, et Äh, siin on hoopis suur võimalus meie jaoks, et see, mida teadustöös tehakse, seda tuleks veelgi rohkem tehnoloogia ja uute novaatorlike mõtetega siduda, sest see, kas meil on homme või ülehomme töökohti, sõltub just sellest, äh, kas meil õnnestub neid uusi mõtteid ka tegelikkus ellu viia. ja tihti on poliitikud seal vahel need, kes pidurit tõmbavad ja tõesti paljud huvitavad mõtted sellepärast ei leiagi rakendamist, nii et see on minu arvates väga huvitav ja äkki te saaksite seda natukene rohkem selgitada uh,. suur tänu. ja kolleeg Tšoka. Grazie presidente, intanto ringrazio lo sforzo di questi giorni. aitäh, ma tahaksin tõesti tänada teid selle äh, tegevuse eest äh, ja analüüse, mille te olete läbi viinud, muidugi mõista näitab äh, seda, kuivõrd olulised on suhted äh, ettevõtete, ülikoolide vahel äh, kui ka tootmissektori vahel. minu küsimus tegelikult lähtub ka sellest, mis te just rääkisite. ning sellest, et tuleks rohkem rahastada just teadustööd. ma tahaksin küsida teilt Äh, kuivõrd oluline siin võiks olla maksude küsimus ja maksude vähendamine? kas see võiks olla ka üheks võimaluseks, mis aitaks ettevõtetel rohkem investeerida sektoritesse, äh, kui nende makse vähendatakse sellega seoses uh,? Uh, thank you very much. suur tänu. härra Tamburano. Eh, <clears throat> jah, ka mina tahaksin tänada teid äh, väga äh, huvitav äh, sõnavõtt äh, oli just koolituse kohta, aga me teame, et paljudes Euroopa riikides on olnud kasinuspoliitika, see on takistanud edasiliikumist, ma olen nõus, et me peaksime tagama suurema koostöö eraettevõtete ja haridussüsteemi vahel, aga ma ei usu, et see saaks kuidagi mingi riikliku vormi, sellega võiks väheneda ka äh, paindlikkus. minule valmistab koolide olukord Itaalias suurt muret, me peame arvestama ju ka rahvusvaheliste konkurentidega nagu Hiina. teame, et Hiina on eraldanud sadu miljoneid dollareid, aga me näeme, et mm, meil Itaalias seda ei ole nii et oleks hea, kui Euroopa, kui me tahame konkurentsivõimelised olema, siis ka meie investeeriksime noortesse. ja me ei peaks mingil juhul laskma kannatada haridusel selliste poliitikate tõttu, mis lõpptulemusena täiesti katastroofilised. kolleeg Ohlitsik, palun. kui paneb Setserio, Bertuja Sensi. suur tänu, härra esimees. mina võtan sageli praktikante. võtsin tööle praktikante sellesse ettevõttesse, kus ma töötasin pikkade aastate jooksul ja mind sageli huvitas nende, mind, mind üllatas nende huvi kõige vastu nüüd ülikooli õpingud ja praktiline külg selle juures see oleks minu esimene küsimus, kas siin võiks midagi muutu-, muuta ja teiseks, kas, kas teile ei tundu, et esimene asi, mida ülikooli lõpetaja peaks tegema, on kõigepealt äh, asuda lihtsalt tööle, mingi, omandada mingi praktiline kogemus, nii et isegi kui inimene tahab pärast saada teadusuurijaks, peaks kõigepealt tegema midagi praktilist. muidugi, kui tegemist on teoreetiliste uuringutega, see on asi keerulisem. ja kolmas küsimus, mis on kõige olulisem teie meelest teemade mõttes? millist või õppeainete suhtes, kas oleks robootika, nanotehnoloogia, uued mõõtmistehnoloogiad, millised oleks need õppeained, mida võiks õpetada keskkoolides? sest praegu on puudu mitte ainult ähm, kooli lõpetajatest, vaid ka keskkoolides keskkoolilõpetajatest, kellel oleks piisav kvaliteet. Eh, suur aitäh ja nagu kolleeg juba ütles, tegemist on väga olulise kohtumisega. Eh, iga aasta me sellised kohtumised on ning alati on väga huvitavad vestlused siin mind, äh, mulle avaldas ka äh, mulje, muljet just äh, teie sõnavõtud oskuste omandamise kohta ning koolituse kohta. Te rääkisite ka sellest, et on vaja tihedamat sidet ülikoolide ning tootevettevõtete vahel, nii et põhimõtteliselt tööstuse ja teadustöö vahel. selleks, et teadus suudaks ka tegelikult panustada tehnoloogia arengusse ning toetada ka tööstuslikke aspekte ning leida sellele rakendust, mis pakuks huvi kõikidele kodanikele. tegemist on oluliste teemadega, ma tahaksin ütelda, et Euroopa ning liikmesriigid on ka sinna, selles suunas minemas. Itaalias on ka praegu reform käimas selleks, et koole lahendada äh, tootevtööstusele. ning me Euroopas võitleme selle nimel, et äh, ka meie eelarves oleks ette nähtud rohkem vahendeid teadustöö ja noorte jaoks. seega tõesti need punktid, äh, millest te rääkisite, on sellised, millega paljud meist on nõus. ja me juba tegeleme sellega Euroopa institutsioonides. Uh, uh, uh, suur tänu. tahaksin nii palju siis küsimustest kallid noored sõbrad. kuulsite küsimusi kõikidelt fraktsioonidelt Euroopa Parlamendis. kolleegid siin esindasid eni-, esi-, erinevaid poliitilisi jõude ja nüüd kas te võiksite vastata ja vastuseks ei ole kõneaeg piiratud, küsimusi oli ju väga palju, oleks ebaõiglane nüüd teie kõneaega piirata. Teil on sõna. suur tänu, mul oli väga hea meel kuulda kõiki neid küsimusi ja vastusi ka meie ettepanekutele meil on hea meel kuulda, et meie arvamusi võetakse tõesti kuulda ja hinnatakse. see ei olegi nii iseenesestmõistetav. aga küsimuste juurde. üks rääkis äh, bakalaureuse tasandi õpingutest, et kas siin peaks midagi muutma? mina olen õppinud, äh, mina õpin Viinis majandust ja ärijuhtimist ja bakalaureuse õpingute vältel olen ma kogenud et äh, õpingud on ligipääsetavad rohkematele inimestele. Äh, meil on, kestavad kaks aastat, kolm ja kaks aastat. me oleme üks väiksemaid ülikoole Viinis. riigis on umbes kaheksa miljonit elanikku ja see ütleb nii mõndagi hariduse kohta ja selle kohta, kuidas haridus võiks olla paremini ligipääsetav inimestele, kes on erineva taustaga praktiline töö on see, mida ülikooli lõpetajad, kas nad peaksid seda otsekohe tegema? ma ei ole päris kindel. eriti, kui tegemist on teoreetiliste uuringutega. üliõpilased, kes on just tei-, saanud magistrikraadi või doktorikraadi, teavad, teevad teadustööd ma ei ole sugugi kindel, kas, kui me nüüd neile ütleme, et minge nüüd rakendusuuringuid tegema või midagi praktilist tegema, ei ole kindel, kas see teadustöö tulemusi parandaks, kui nad selle juurde tagasi pöörduvad, kuid me teame, et tööst-, tööstusettevõtetes on rohkem rakendusuuringutele pinda ja enamus äh, üliõpilasi ei jää ülikoolidesse ja teadusuuringutega tegelevatesse asutustesse, vaid tõesti lähevad ettevõtetesse rakendusuuringute tegemiseks, nii et seda võikski pidada praktiliseks tegevuseks. paljud on aga sunnitud seda tegema, sest muid võimalusi ei ole, kuna ülikoolides äh, palgad ja sotsiaaltoetused ei ole võrreldavad sellega, mis on tööstuses enamik äh, ülikooli lõpetajaid ei, keda mina tunnen, lihtsalt ei jää üli, tead, ülikoolidesse, sest äh, halduskoormus on niivõrd suur. see on palju suurem kui, kui äh, tööstusettevõtetes. seega nende jaoks ei olegi teoreetilised uuringud valik, valikuvariandiks, sest see on probleem enamus tulemusi tuleb siiski teoreetilistest uuringutest minu meelest. enamus minu tuttavate, enamuse minu tuttavate puhul on, ongi tegeleda rakendusuuringutega ja teoreetilised uuringud jäetakse nendele, kes on nõun palgatasemega, sotsiaalkindlustuse tasemega ja sellega nad peavad iga päev võitlema iseenda tead-, teadusuuringute eest ja võib-olla ma peaksin nüüd äh, sellega ka lõpetama, et mis on siis kõige olulisem valdkond keskkoolides, milline õppeaine, uus õppeaine võiks seal olla? väga huvitav küsimus. hiljuti kuulsin kolleegidelt, et Suurbritannias on selline õppeaine nagu kriitiline mõtlemine. mina sellest varem kuulnud ei olnud, aga mulle tundub, et kompetentsil pädevad, tuginevad õppeained, kus ei õpita mitte teadmisi, vaid just oskusi selleks, et äh, teadmisi omandada, on väga väärtuslik. sest kui inimene lõpetab äh, keskkooli ja, või lõpetab ülikooli, siis ei ole inimesel enam õpetajaid, kes ütleksid, mida tuleb teada. tuleb ise osata teadmisi omandada ja selleks on vaja oskusi seega ma arvan, et äh, pädevusel tuginevad õppeained nagu näiteks ähm, kriitiline mõtlemine on väga tähtsad ja mina tahaksin, et minu lapsed õpiksid selliseid asju koolis, aitäh. suur tänu ja Andrea. First of all I would like to say to Mrs. kõigepealt äh, vastuseks proua Toiale, et on väga tähtsad on investeeringud Euroopa tasandil aga me ei räägi siin mitte ainult sellest, mida liikmesriigid peavad tegema, vaid me räägime siin sellest, mida tuleks Euroopa Liidu tasandil teha. meie oleme kogukond, me oleme noored inimesed, meie tunneme ennast eurooplastena ja me ei peaks jagama mitte ainult väärtusi, vaid ka võimalusi ja seda ettevalmistustööd. just sellepärast me oleme eurooplased, me ei ole Prantsusmaalt, Itaaliast või Saksamaalt, me oleme eurooplased. ja just niimoodi on meil võimalik ka selle kogukonna tundega edasi minna nüüd, äh, mida tuleks koolis õpetada? nagu härra Kohlitšek küsis, eriti just keskkoolis on minu mõte, et tuleks äh, omavahel hakata ühendama haridust ja seda, mida on vaja siis ka töökohal, aga seda tuleks siiski pigem teha ülikoolis, sellepärast et ülikoolis tuleks anda oskusi, mida inimestel ei ole mitte ainult tulevikuks vaja, vaid ka selliseid oskusi, mida nad saaksid tulevikus kasutada. me ei tohiks õpetada mitte ainult teoreetilisi aineid äh, ja parimaid kogemusi ning ka pehmeid oskusi, aga tulevikus on meil vaja rohkem programmeerimisoskusi, teadusalaseid oskuseid, sest nagu ka härra Roil ütles, me ei peaks kartma tulevikku. tulevikus meil ei ole vaja selliseid inimesi, kes eh, teevad eh, masinatega tööd, liinitööd Äh, kunstliku intelligentsi pärast väga palju muutub, aga me ei peaks äh, kartma seda, me peaksime pigem lubama nendel muudatustel juhtuda. sest kui me seda ei tee, siis me jääme lihtsalt maha. jääme teistest maha ning me peame praegusel hetkel kiiresti reageerima äh, jah, võib-olla praegu tundub kogu see tegevus imelik, aga tulevikus äh, võib see olla kasulik. iPhone on suurepäraseks näiteks selle kohta ja just sellepärast tuleb meil praegu investeerida tule, noortesse inimestesse, sellepärast et tulevikus ei ole nad mitte tavalised töötajad, vaid nad on loojad, programmeerijad, inimesed, kes loovad midagi teiste jaoks. Nad ei hakka mingeid asju lihtsalt kokku panema me ei saa endale lubada enam selliseid käskpäraseid inimesi, kes ei oska teha mitte midagi. me peame inimestele andma oskusi uute asjade loomiseks, sest muidu kõik see, et Euroopa on olnud äh, intelligentne, kultuurne äh,, see, sellest ei ole mitte mingit kasu, sellepärast et äh, hiinlased kasutavad 3D printereid ja meie ei oska ning äh, neil on need oskused, mida meil tuleb aga veel aastaid õppida ja me me kaotame just sellepärast, et me oleme jäänud sellesse vanasse aega kinni. maailm on aga väga-väga palju muutunud. vaadake näiteks sotsiaalmeediat, see on ka midagi, mida tuleks õpetada, sotsiaalmeedia kasutamine. näiteks andmekaitse, mis on ülitähtis. noored inimesed ei tea sellest mitte midagi ja samal ajal nemad riskivad kõige rohkem, sest nad ei tea, millega nad on vastandatud. ja sellepärast tuleb neile õpetada ka seda, kuidas selle uue maailmaga käituda ja mitte nii, nagu kakskümmend aastat tagasi seda tehti, kui maailm oli teistsugune. kui me räägime tööstuse defiskaliseerimisest ja maksudest, siis maksud on mõeldud ka hariduse andmiseks ja haridusvaldkond peaks tegema koostööd tööstusettevõtetega, sest nagu me ütlesime, tööstus on valmis edasi minema, investeerima teadustöösse, aga seda peavad tegema siis tööstusettevõtted ise ning sellepärast tuleb luua sobiv õhkkond ja võib-olla ettevõtete maksukoormust tuleks vähendada, kui nad on valmis investeerima teadustöösse või siis ka koolidesse. selleks, et koolidel oleks võimalik ka nendele küsimustele laiapõhjaliselt läheneda, et neil ei oleks rahalisi probleeme, nii et need asjad on rohkem omavahel seotud. see ei ole lihtsalt nii, et meil on vaja lihtsalt raha ja et ettevõtete maksukoormus tuleb tuleb vähendada ja et meil tuleb ka investeerida. Need kolm asja tuleb omavahel ühendada. aitäh! aitäh, noored sõbrad! see oli väga huvitav arutelu. Teie vastused olid ka väga huvitavad. nüüd läheme küberjulgeoleku ja digitaalse ühisturu juurde ning Barry, kaks minutit. ja siis vaatame edasi aitäh, minu esimene mõte on see, et tuleb internetiühendus kõikides Euroopa linnades tagada ja see peab olema siis äh, avalikus ruumis äh, ka turvaline. avalikus ruumis äh, väga paljud inimesed saavad kokku, kauplevad ja tegelevad ka muude asjadega, nad peavad seda hirmuta tegema. mobiilsus on Euroopa sambaks ja me peame hoolitsema selles, et organiseeritud kuritegevus ja terrorirünnakud ei jõuaks avalikku ruumi. siin on kaks probleemi kõigepealt oleks vaja wifi äh, äh, tagada turvaliselt äh, ja tasuta kõigile ja kodanikel ei ole vaja informatsiooni saada ametivõimudelt mitte ainult hädaolukorras, vaid neil on võimalik ka hoiatada ametiasutusi oma kaaskondlasi, kui tekib ohuolukord. siis samamoodi peaks olema ka vaba julgeoleku, vaba Äh, julgeolekutarkvara, mida peaksid siis kõik saama tasuta kasutama ja peal, politsei ja julgeolekujõud peaksid saama saata neid sõnumeid ka kõikidele kodanikele nii siis inglise keeles kui ka selle riigi keeles, selleks et kõik telefonikasutajad saaksid neid lugeda. peale selle peaks olema võimalik ka äh, läbi viia uurimisi, kui on vaja näiteks äh, kadunud inimesi leida ja ka teiste probleemide puhul. meil on miljoneid nutitelefonide kasutajaid ja ühendatud kodanikud peaksid äh, julgeoleku rakenduse kaudu saama osalema oma julgeoleku tagamisel ning VIF, äh, vabad wifi võrgud avalikes ruumides oleksid väga tähtsad äh, ka näiteks äh, andmete saatmise puhul piiriüleselt. Äh, meil tuleb tõesti avalikku ruume kaasaegse tehnoloogia kaudu turvata, selleks, et ära kasutada meie linnade ja kodanike potentsiaali ning samal ajal parandada elukvaliteeti. aitäh ja järgmisena Helene, palun aitäh, esimees. minu teine mõte puudutab küberjulgeolekut ja digitaalset ühisturgu. meil peaksid olema Euroopa Liidus seadused, kus äh, noored äh, idufirmad saaksid samamoodi ka digitaalsele ühisturule siseneda. meil peaksid olema siin võrgustikud alternatiivina, kui me soovime andmeid äh, vahetada, siis me teame, et meie andmeid kogutakse ja müüakse ja meie oma infoüritusel leidsime, et me ei peaks olema sunnitud oma andmeid äh, ära andma, sellepärast et teist mingit võimalust pole. Äh, kui meil vajutame seda nuppu, et me lubame andmeid edasi saata, siis me oleme tegelikult abitud, sest äh, kui me seda ei tee, peame me hoopis teist äh, vähem populaarset võrgustikku kasutama. näiteks kui sa registreerid Facebookis, siis sa nõustud, et sinu andmeid kogutakse ja müüakse edasi või sa ei saa kasutada seda võrgustikku, mida kasutavad sinu sõbrad, kolleegid ja tuttavad. meie soovime sellist seadust, äh, millega meil oleks võimalik sotsiaalseid võrke kasutada isegi siis, kui me ei soovi, et meie ja andmeid jagatakse. peale selle tahaksin, et Euroopa Parlament aitaks välja töötada seadusi, millega meil digitaalses sektoris ei oleks killustunud turgusid ja mittetulundusega, mittetulundus äh, digitaalsed ühingud saaksid tegeleda tegutseda ja sellepärast peaks Euroopa Liit ka siin idufirmasid äh, looma ning meil peaksid olema parimad idufirmad selleks, et et äh, äh, turgusid äh, parandada. meil võiksid olla siin tehnoloogia tšempionid ka kahekümne maailma parima ettevõtte hulgas. praegusel hetkel ei ole seal mitte ühtegi Euroopa ettevõtet ja kõikide nende mõtetega soovime me ka küberjulgeolekut palju parandada ja tõesti muuta ka kübermaailma nii turvaliseks, nagu me tahame, et oleks ka see reaalne maailm, kus me oleme aitäh selle ettekande eest ja nüüd, kallid kolleegid, palun võtke sõna, kui teil on küsimusi. kolleeg Martin, palun. paar märkust, jah. interneti maailmas, kus kõik on ühendatud, ma nõustun teie mõtetega, et on vaja luua hotspot'e või selliseid äh, avalikke ruume, kus oleks wifi äh, tasuta kättesaadaval, minu koduriigis Prantsusmaal see juba nii on paljudes kohtades. nii et jah, selline tasuta wifi on olemas. praeguses kontekstis on see igati hea mõte, aga ma peaksin ütlema, et äh, kus on tegemist mõneti diskrimineerimisega ning kus äh, Euroopa ei ole piisavalt reageerinud, äh, ei ole veel äh, kiiret internetiühendust. siin ma ei räägi wifi'st, paljudes piirkondades ei teatagi võib-olla, mis see veel on, nii et siin tõesti Euroopa peaks investeerima ja tagama, et viissada miljonit Euroopa kodanikku omaksid kõik võrdselt juurdepääsu internetile kõigil ei ole arvuteid, kõigil ei ole nutitelefone, nii et seega me peaksime samuti äh, tagama, et äh, juurdepääs äh, teadmistele ja koolitusele ei käiks mitte ainult läbi sotsiaalvõrgustike, sellepärast et terve suur hulk kodanikke võib seega kõrvale jääda. see on hädavajalik, ma olen täiesti nõus, aga iduettevõtted me Strasbourgis ka rääkisime sellest, paljud noored rääkisid sellest, kuivõrd keerukas on oma iduettevõtet luua. Nende jaoks tuleb lihtsustada nii maksuküsimusi kui ka haldusküsimusi ma tean näiteks, et äh, ettevõtted, kes ei ole veel ühte eurot ka teeninud, peavad juba hakkama makse maksma. nii et siin oleks vaja tagada, et äh, teatud aja vältel, kaks-kolm aastat, võib-olla siis oleks võimalik luua äh, startup'e, iduettevõtteid ja alles pärast seda siis hakata neid maksustama. mina põhimõtteliselt olen tööstussektorist. ja me teame, et kaubandussektor on tohutu suur ja nii see ka tõenäoliselt tulevikus on, aga ega uued tehnoloogiad ei arene, kui meil ei ole tugevat tööstuslikku alust, sellepärast et kui te tahate äh, seda, siis on vaja tööstuslikku alust ma ei tea, kas te nõustute selle arv, arusaamaga, aga mina nii leian. Uh, aitäh. ma tahaksin ka ise paar küsimust tõstatada. meil on siin tõlge kahekümne kahte keelde ja ma näitan teile, et on võimalik rääkida ükskõik millist keelt nende hulgast, selle kahekümne kolme hulgast, siis räägiksin ma nüüd oma emakeelt, ütleb kõneleja. pange kõrvaklapid pähe. ma tavaliselt kuulan tõlget oma emakeelde, aga räägin inglise keelt. ma tean, et see on väga naljakas, aga nii see on. My next minu küsimused on siis järgmised. kõigepealt härra Ovino, mis puudutab äh, küberjulgeolekut, äh, nimelt äh, õigus eraelule ja julgeolek, see tõesti ei ole lihtne küsimus, sest me oleme väga palju mõelnud selle peale, et kumb neist on siis tähtsam see tegelikult puudutab ka julgeoleku ja kaitseolukorda üleüldiselt, mis on toimunud internetis, mis toimub kosmosetehnoloogiaga ja nii edasi. Neid erinevaid tehnoloogilisi lahendusi võib tõesti väga mitmel eesmärgil kasutada ja tõesti tuleb mõelda selle peale, kuidas tagada turvalisust ja julgeolekut olukorras, kus internetti on samamoodi võimalik kasutada meil Äh, kellel on kurjad kavatsused, äh, kes soovivad inimkonnale kahju teha. kuidas seda siis vältida? kuidas äh, meie julgeolekut tagada, nii et ma tahaksin teada, mis on need võimalused. ja Helenile on mul teine küsimus. sa mainisid siin äh, sotsiaalmeediat ja sotsiaalvõrgustikke ning äh, ütlesid, et need on ka väga tähtsad. ma tean, et maikuus Strasbourgis oli teil selle kohta kohe eraldi kohtumine, kus te rääkisite sotsiaalmeedia projektidest ning äh, teie esitlesite seal ka kahte projekti. minu küsimus on järgmine. kuidas internetis näiteks vihakõnet vältida? sest äh, internetis toimuvad arutelud hoopis teistsugusel tasandil ja teistsugusel õh-, teistsuguses õhkkonnas. klassikalise meedia puhul on siiski teatud piirangud, kontrollitakse täpselt, mida öeldakse ja äärmuslikke arvamusi ei avaldata. aga internetis on levimas väga äärmuslikud avaldused, me ei tea, kellelt nad tulevad ja meil ei ole võimalik seda kontrollida. ning see tõesti äh, loob väga suuri pingeid teatud äh, rahvusrühmade vahel, riikide vahel ning toob endaga kaasa väga vaenuliku õhkkonna. kas teil on mõtteid selle kohta, mida oleks võimalik selle vastu ära teha, sest me muidugi ei taha ka tsensuuri internetile peale panna, see on ka selge. me tahame tagada sõnavabaduse internetis, mis on samamoodi ju ka väärtuseks. kallid sõbrad, kas on keegi veel, kes soovib küsimusi esitada? ei siis anname sõna vastusteks. kõigepealt siis Barry, palun. For... aitäh nende küsimuste eest. esimene küsimus härra Martanilt. kuna küsimus oli prantsuse keeles, siis ma vastaksin ka prantsuse keeles. Um, oh, jah, tõesti, te ütlesite, et on palju linnu Euroopas kus eh, on juba wifi avalikus ruumis tasuta kättesaadaval, jah, tõesti olen ise viibinud eh, Amsterdamis eh, ja ka mujal Prantsusmaal ja ma tõesti nägin seda, aga siin Brüsselis ei ole seda ja see on tõeliseks probleemiks. tõesti problemaatiline, et lihtsalt kodanikel ei ole juurdepääsu kõikjale wifi'le. ka näiteks äh, linnatranspordis ja mujal. tõepoolest Euroopas on piirkonda, piirkondi, kus ei ole kiiret internetiühendust, aga meie peamiseks mureks Euroopa tasandil oleks pigem tähelepanu pöörata neile piirkondadele, kus inimesed kokku tulevad. mina elan siin Belgias ja flaami kogukonnas, aga meil ei ole mitte mingit äh, äh turistide voogu seal aga kui näiteks tegemist on mõne piirkonnaga, kus on palju turiste, siis see ei puuduta mitte ainult ühte kogukonda, ühte linna, vaid kõiki liikmesriike. nii et see on põhjuseks, miks me oleme tahtnud pigem eh, avalikule ruumile keskenduda. mis puudutab eh, õigust eraelule ja turvalisusele ning samuti seda teist aspekti, mida mainisite, ehk siis mida teha eh, vale interneti kasutuse vastu täna välja käidud mõte, eh, mis puudutas kriminaalset tegevust eh, päriselus ja mitte küberkuritegevust. kui me näeme, et inimesed saadavad korda eh, kahtlaseid tegusid avalikus ruumis, siis kui meil on internet, siis on võimalik ka paremini suhelda ja sellest teada anda. mul ei ole küll põhjalikke vastuseid sellele, mida me saaksime küberkuritegi-, kurjategijate vastu ette võtta. taoliseid rünnakuid äh, vältida tõenäoliselt, äh, politseijõude suurendada, neile paremat mm, varustus äh, leida. mina räägin Belgiast, me teame, politseijaoskondades on väga vanad seadmed Nemad peavad äh, toime tulema vanade operatiivsüsteemidega. aga kuidas siis tulla toime küberkuritegevusega, võib-olla äh, kas või uuendada üldiselt politseisüsteemi oleks üks mõte. eraelu turvalisus avalikus ruumis. kodanikud peavad saama ühendust võtta võimudega, kui nad näevad midagi kahtlust toimub. aitäh! Helen, Andrea ja nüüd Päri vastasid äh, teile. Äh, aga ma mingit ajalist piirangut enne ei pannud, aga nüüd paluksin, et teeksite lühemalt. Äh, Seeing I was asked to keep it short, Just... kuna mul kästi teha lühidalt, siis ma keskenduksin sellele küsimusele, mis puudutas vihakõne piiramist äh, internetis. tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega, sest nagu te mainisite, me ei taha, et seda sotsiaalse meedia ruumi tsenseeritaks samamoodi nagu ajalehti, sest mis oleks siis neil vahet? teine küsimus või teine pool, kuidas sotsiaalmeedia on erinev avalikust ruumist erinev. kuidas vältida vihakõne tekkimist internetis, kui me ei suuda seda väljaspool internetti teha? see on tõesti väga tähtis küsimus, sest äh, sotsiaalmeedia peaks olema kohtumispaik, äh, nii nagu me kohtume inimestega ka muidu väljaspool internetti nii et me ei saa inimesi internetis ja mujal teistmoodi kohelda ja internet peaks olema tõesti sama turvaline nagu ka äh, muidu meie ümbrus ja sellepärast ma arvan, et haridus on siin väga tähtis äh,, käitumisjuhised äh, ehk me peaksime tõesti kasvatama vastutustundlikke täiskasvanuid, kes suudavad ette näha ka vihakõne tagajärgi ja sellepärast tulekski harida just lapsi, sest äh, lapsed kasvavad üles koos sotsiaalse meedia ning internetiga ning sellepärast on väga tähtis väga varakult äh, seda äh, harimistööd alustada ja tõesti ainus võimalus ongi siis vastutustundlikel täiskasvanutel õpetada lastele seda, mida nad tahavad, et nad teeksid tulevikus aitäh nende vastuste eest ja nüüd uus plokk ja Andrea kaks minutit. I am here to show how, in my opinion, tahan teile näidata, kuidas on võimalik praegust äh, Euroopa lähenemist põgenike äh, küsimuses muuta. praegusel hetkel on räägitud ainult ühisprojektidest vabandust, ei ole meil nimelt ühisprojekte, vaid on hoopis kohaliku tasandi projektid erinevatest liikmesriikidest. kuna migrandid äh, mõjutavad just kohalikku tasandit, äh, siis kõige tähtsam on aga hoopis see, et nutikaid võrgustikke kasutatakse hoopis äh, kohalikul tasandil ja sellepärast tuleks ka kõige rohkem kohalikul tasandil investeerida selleks, et äh, elektrit luua ja kui me niimoodi loome elektrit, siis meil on võimalik ka raiskamist äh, vältida. ja selleks, et nutikaid võrke kõige paremini ära kasutada, ei peaks nad olema ka mitte ainult äh, keskkonnasäästlikud, vaid neil peaksid olema ka muid nõudmisi. praegusel hetkel mitte mingeid äh, seadusalaseid ettepanekuid selle kohta ei ole, sellepärast Euroopa Parlament peaks äh, välja võtma, vastu võtma seadused, millega on võimalik siis kõikide võrkude tootmisvõime tagada. praegusel hetkel on vahed väga erinevad liikmesriikides ja need vahed tuleks ära kaotada. ja kuna siin räägitakse ka paremast ressursside kasutamisest selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke täita ja tagada ka energiavarustuskindlus. insenerina ma leian, et äh, tulevikus meie suhtumine energiasse on hoopis teistsugune. tehnoloogia viib meid täiesti teistsugusesse maailma ja seda ei saa eitada. ja äh, isegi siis, kui me standardid paika paneme ja suurendame investeeringuid kohalikul tasandil, mängib siiski eh, tehnoloogia väga suurt rolli selles eh, muutuses. aitäh ja teie küsimused ja märkused, palun, kolleegid. Barry, siiski teisena veel. My second idea is to allocate EU funding. minu teine mõte on suunata Euroopa vahendeid pilootprojektidele, selleks, et olemasolevad äh, ehitised võiksid olla süsinikuneutraalsed. E, majad kulutavad väga palju energiat, need tuleb vabastada süsinikust, kui me tahame saavutada kahe tuhande kahekümnenda ja kolmekümnenda aasta eesmärke. aga, aga uuendused on, on kallid, elan-, lähevad elanikele kalliks maksma, seega me peame soodustama äh, kütte- ja jahutussüsteemide ja energia säilitamise süsteemide väljaehitamist. energia pluss majad ja kodud peavad äh, siiski kõigepealt olema, see peab olema abiks kõigepealt vaesematele. sidusrühmad peavad leidma tõhusad lahendused selleks, et vähendada hoonete äh, jala, keskkonna jalajälge. projektide tulemusi võib kasutada investeeringute roadmap'i väljatöötamiseks ning äh, energiatõhususe standardid tuleks välja töötada uutele hoonetele ning välja töötada ühine Euroopa energiasertifikaat. Euroopa Komisjonil on väga väike eelarve energiatõhususe projektide tarbeks. Kreekat on, Kreekas on sageli ebaõnnest-, Kreekal, Kreekal on osutatud kui, kui liikmesriigile, kes ei ole suutnud energiatõhususe direktiivi ellu rakendada. Kreekas täiendav energia, mis sääst-, mis saadakse energiasäästust, võiks suunata vaesemate elanike majade kaasajastamiseks. kuulsime nüüd teie ettepanekuid ja kuulame ära siis ITRE komisjoni liikmed. kolleeg Mahta. see ei ole küsimus, vaid pigem märkus, ma tõesti jagan teie lähenemist mõlema puhul. on tõesti huvitavaid äh, viise, kuidas äh, läheneda kohalikele investeeringutele, kuid mõelda tuleb ka kaugemale. näiteks kuidas üksikisikud võivad ise energiat toota. Barry, te puudutasite tõsist probleemi, et mis on prioriteet Euroopa Liidu jaoks isegi kui vahendeid lisatakse, Euroopa Liit ka teeb üsna palju selleks, et toota näiteks äh, taastuvenergiat, on siiski sisuline probleem, sisuline küsimus, millele ei ole siiamaani vastust leitud, kuidas kõik need uued e-, energiat äh, saavad kõik, olla kõikide kasutuses, ilma et toimuks mingisugust äh, diskrimineerimist. täna on tõeline energiavaesus olemas, kui Euroopa ütleb, et see on tema prioriteet kuidas siis hoonete puhul näiteks, mis tarbivad vähe energiat, kuidas on alati investeerimine järjest kallim, kuidas on üürimine järjest kallim? seega on vaja vahendeid selleks, et äh, uut, uut toodangut anda, uut soojus, soojustust ehit-, välja ehitada, aga see peab olema ligipääsetav kõikidele. Thank you very much, kolleeg. suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid? mul on küsimusi teile ka, kui lubate. kõigepealt energiatõusus Kreekas. me oleme rääkinud äh, nutikate linnade algatusest. kuidas korraldada Euroopa tehnoloogiaplatvormi nutikate võrgustike tarbeks, juttu ei olnud Kreekast. kuidas ähm, käsikäes energialiitu arendada koos digitaalse liiduga? nutikad ele-, elektrivõrgustikud ei ole võimalikud ilma nutika digitaaltehnoloogiata, see on vägagi ühendatud. kuidas te seda näete? selline üldine tehnoloogiline nägemus ja null süsiniku ka kodud ja majad. no teine küsimus, me tahame olla liidriteks maailmas. me tahame vähendada CO2 heitmeid, kaitsta kliimat sageli, sageli kuuleme räägitavat madala süsinikuga majandusest, aga see võib olla väga kallis meie tööstustele. tööstused võivad lihtsalt lahkuda Euroopa Liidust seepärast ja asuda teistesse riikidesse, kus ootused ei ole nii kõrged neile. räägime ka süsiniku lekkest või ka töökohtade lekkest või tööstuste lekkest tegelikult kas teie vaatenurgast, kas see on ju probleem Euroopa Liidule? kuidas olla liidriks? kuidas kaitsta kliimat, kliimapoliitikat ja samas mitte kaotada meie tööstusi? kuidas, kuidas teie vaatenurgast seda probleemi lahendada või see on küll raske võib-olla. aga meil ei ole tegelikult kergeid küsimusi siin Euroopa Parlamendis ja Andrea võib-olla. This time shorter than first time. paluks lühemalt kui esimesel korral, kui lubate. tänan, härra Marta, minu prantsuse keel muidugi ei ole kõige parem, ma räägin parem inglise keeles. kui me räägime sellest, et meil on vaja äh, digitaalse ja äh, energeetika ühendamist. probleemid on tegelikult kok-, ühendatavuse probleemid ja need tekivad siis, kui liikmesriigid arendavad omaenda tehnoloogiat, mis on erinevad teiste liikmesriikide omadest. ja ühe, ja ühtlasi on omavahel konkurentsis. seega probleem on pigem äh, poliitiline, sest tehniliselt tegelikult ei ole keeruline asju ühendada. teisalt on vaja ka inimeste koostööd ja eriti olukorras, kus on väga palju eraettevõtteid kaasatud. ainult Euroopa Liidu regulatsioon võib parandada standardeid ja tagada sama keelekasutuse nii-öelda. sest asjad kõnelevad omavahel ja peavad kõnelema sama keelt. aga inimesed vajavad äh, tõlget ja viis, kuidas seda teha, on läbi poliitika. sest tehniline innovatsioon, tehniline lähenemine on täiesti reaalne. seda tuleb väga targalt kasutada. ja eriti tuleb seda ühiselt kasutada. selleks, et investeerida tehnoloogiasse, peab tehnoloogiaid ühendama ja riike ühendama. Itaaliat Prantsusmaaga, Itaaliat Saksamaaga, me oleme juba koos. Rooma ja Milano ühendamine on lihtne sama riigi sees. samamoodi peaks toimuma või Palermo. Palermo ühendamine oleks ka kena. suur tänu. tänan mõlemaid. härra Martani küsimus. tõesti, selline tehno, tehnoloogia, mis on, on äh, kättesaadav ka madala sissetulekutega peredele, on parim lahendus selline, selline tehnoloogia ja alt üles lähenemine on väga tähtis teadusuuringute innovatsiooni jaoks. madala, madal süsinik, kui ettevõtted lahkuvad Euroopa Liidust sellepärast, et Euroopa Liidul, Euroopa Liidu muutustega, kuid samas tahavad ligipääst Euroopa Liidu turule, võib-olla seal võiks Euroopa Komisjon midagi teha öelda, et äh, kui ettevõte soovib lahkuda, sest ta ei soovi olla solidaarne Euroopa Liiduga ja samas äh, saada kasu ühtsest turust. mul ei ole piisavalt taustainfot, et teie küsimusele vastata paraku, aga võib-olla saaks kasutada teisi eeskirju selleks, et äh, ettevõtted ei tahaks lahkuda, näiteks maksusoodustusi anda neile et nad ähm, tegutseks kliima vallas. suur tänu, suurepärased vastused. aplaus. Uh, suur aplaus meie noortele külalistele. kindlasti kohtume teiega järgmisel noorteüritusel Strasbourgis, mis toimub maikuus järgmisel aastal, mai kaks tuhat seitseteist on siis järgmise kohtumise kuupäev, kus tuleb kokku järgmine noorte parlament. ja me oleme väga rõõmsad selle üle, et te olete täna siin, te olete väga avameelselt sõna võtnud ja, ja ma ütlen teile midagi olulist enne järgmist punkti. ITRE komisjoni nimel kasutan võimalust ja avaldan tunnustust härra Rinsevan Arumile kes läheb peatselt pensionile pärast väga pikka ja silmapaistvat karjääri Euroopa Parlamendi sekretäriaadis ja eriti ITRE-s, kas te võiksite palun püsti tõusta, tahame teid näha. kallis sõber, suur tänu. see on väga hea võimalus öelda noortele, et me ootame teid, sest mõnikord ke keegi siin läheb pensionile ja koht vabaneb teile. Te olete nii hästi eh, ette valmistatud, eh, nii avameelsed, nii et ühinege meiega tulevikus. suur tänu veel kord ja kõike head teile, aitäh! Great! Dear friends, now we go to... head sõbrad, läheme nüüd edasi kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. suurepärane number Euroopa kosmosestrateegia, meiega on siin härra Johan Dietrich Werner, kes on Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor. nagu te teate vägagi hästi, eh, palun tulge siia, härra peadirektor. palun tulge siia et nagu te teate, Euroopa Komisjon avaldas Euroopa kosmosestrateegia oktoobri lõpus sellel aastal, meil on tegemist uue strateegiaga ja paljuski see võib osutuda väga oluliseks meie tööstusele. kosmosepoliitika tähendab samuti kosmosetööstust, mitte ainult Galileod, Sputnik, Kopernikust vaid see tähendab ka seda, kuidas parandada meie tööstust ja teda edasi viia. Äh, me kuulasime ära ka Šefčovitši äh, komisjoni asepresidendi ja volinik Pjankovska ning meil toimus ka väga põnev kuulamine siinsamas. komisjon äh, on alustanud algatusraportit strateegia kohta. proua Kreel kes täna ka siin viibib, on raportööriks. härra Werner on Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor, tegemist on valitsustevahelise agentuuriga kosmoseküsimustes ning agentuur on tihedalt seotud ka selliste programmidega nagu Galileo ja Copernicus. kas te saaksite paar sõna ütelda oma agentuuri kohta, sellepärast et tegemist on mõneti uue valdkonnaga, me tunneme huvi selle vastu ITRE-s, aga oleme huvi hakanud tundma alles hiljuti. olgugi, et see varasemalt oli ka meie portfellis, meil ei olnud strateegiat ja meil ei olnud ka mingeid suuremaid huvisid. nii et Euroopa agentuur äh, on meil, meil on olemas liikmesriikide omad kas sa võiksid rääkida nende tegevusest, tulevasest tegevusest, sellest, kuidas ka Euroopa Komisjoni strateegia on sellega seotud, sest et me alustame peatselt äh, väga põhjalikke äh, arutelusi selle üle. Te olete vastutavad selle eest, mis kosmoses toimub, kuid samuti selle eest, mis toimub liikmesriikides ja meie tööstuses, nii et me tahaksime parandada äh, oma tööstussuutlikkust läbi ka kosmosepoliitika. nii et äh, me peaksime vaatama ka, juba praegu meie veebileheküljelt ITRE komisjoni omalt äh, hea oleks, kui tulevikus leiaksime selle kohta andmeid, ma ei tea, mõne kuu aasta pärast äh, leiate meie koosoleku materjalid sealt, sellepärast et me tahame äh, ka avalikkust Euroopas äh, teavitada ja teha seda ka tänu teie tänasele külaskäigule, me tahame äh, rääkida internetis Euroopa Komisjoni algatusest, meie enda algatusest ning Euroopa Kosmoseagentuuri tegevusest, palun. suur aitäh, minu jaoks on tegemist suure auga täna siin rääkida sellest, äh, mida tulevik toob üritan just vastata sellele, mida te soovisite kuulata, rääkida sellest, mida meie agentuur teeb, mida Euroopa Kosmoseagentuuri jaoks tähendab eh, komisjoni strateegia. üritan selle kõik eh, kuidagi kokku võtta, loodetavasti saab see olema selge. kui me vaatame ajas tagasi, eh, siis hiljuti me keskendusime kosmosevõidujooksule Äh, küsimus oli selles, kes saadab esimese inimese kuu peale, tegemist oli prestiiži küsimusega, supervõimud äh, tegelesid sellega Ameerika Ühendriik, Venemaa ja see mäng oli väga põnev. Äh, toona oli kosmose jaoks ette nähtud väga palju raha, see oli ka ainus eelis, mida ma praegu näen. praegu on nagu olukord täiesti teistsugune. tänapäeval me teeme koostööd kosmos võib aidata meil ületada eh, kriise maa peal, me teame muidugi Krimmi eh, kriisist kõike ja meil on poliitiline arvamus selle kohta, kuid samas me saadame oma Euroopa astronaute ja Ameerika Ühendriikide omi, ka Venemaa omi, ka Kanadast ja Jaapanist eh, ühe väikse kapsel, kapsliga mm, ilma viisaprobleemideta rahvusvahelisse kosmosesse saame seda teha isegi siis, kui kriisid maa peal käivad. väga oluline on, et me suudame neist üle olla. ma mõistan, et poliitiliselt peame tegutsema, kuid ma loodan siiski, et pärast kriise äh, on uus aeg ja väga oluline, et me oleme sellest juba varem üle saanud. üleilmsed äh, väljakutsed. siin te näete nimekirja, loodetavasti ka näete seda, võib-olla saate seda ka lugeda, aga ma tahaksin ütelda, et see on selline äh, ülevaatlik nimekiri, kliimamuutused, ränne, liikuvus, kommunikatsioon, energia ja nii edasi. ja te näete, viimane rida siin sellel leheküljel on väga kummaline asi, see ei ole küll väljakutse, kuid äh, see on see, mis meid stimuleerib, uudishimu. me ei tohiks kunagi unustada, et äh, uudishimu on just see, mis meid äh, Äh, koopast välja tõi, äh, viis meid järgmisesse orgu ja isegi kaugemale omaenda mandritelt. nii et uudishimu on väga tugev stimulaator. Euroopa on suurepäraselt seda ära kasutanud, äh, mitte ainult Kolumbus, vaid ka teised, nii et ka meie peaksime seda trumpi ära kasutama. kui me vaatame lapsi, siis lapsed on enamasti uudishimulikud, äh, otsivad siit ja sealt, äh, maitsevad igasuguseid asju, vanemad on väga uhked oma laste üle sellisel juhul. Ehm, võib-olla mitte sama kõige maitsmine, aga kui seesama uudishimu jääks alles ka täiskasvanuna, siis võiks olla hea ju, kui professorid äh, sellist uudishimu üles näitaks, et näiteks ma ise olen ka muuhulgas professor aga me mm, saame äh, infot kosmosest läbi agentuuri ka ilmateadete jaoks ja muuks selliseks. me suudame toetada innovatsiooni mõne hetke pärast näitan teile ka erinevaid slaide. Äh, saame tagada äh, ühist töö Euroopas, olgugi et meil on erinevad poliitilised süsteemid ja saame ka inspireerida noori ja aidata neil tulevikku vaadata. meil on äh, väga palju väljakutseid, terrorism, kliimamuutused, majanduskriis. meil on piisavalt probleeme, kuid me peaksime siiski noortele äh, selgeks tegema, et tuleviku nimel tasub töötada. Te näete siin äh, on meteooriga tegemist, mis maandub ja see lõpetas dinosauruste eh, eksistentsi. Äh, lihtsalt äh, millegi soovimisest langeva tähe puhul ei piisa, me peame ikkagi tegelema nende küsimustega konkreetselt, paradigma muutub, motivatsioon on oluline, äh, külma sõja ajal oli tegemist prestiiži küsimusega, nüüd on meil hoopis teised põhjused ja muuhulgas, nagu te ütlesite, just tööstusettevõtted on selleks, meil on ka osalejad muutunud, mitte ainult üks või kaks kosmoseagentuuri, vaid meil on üle seitsme väga palju riike maailmas nüüd, kes on kosmose äh, uuringutega seotud ning ka sisu on muutunud. me, me ei ole piirdunud ainult sellega enam, et saadame inimesi kuu peale, see oli küll väga kena, kuid samuti navigatsioon, telekommunikatsioon, väga lai valdkond ning lisaks sellele ka meie rollid on muutunud, nagu te ütlesite, tulevikuagentuurid lihtsalt ei ole mõeldud rahastamiseks, vaid neil on uus roll ja tulen selle juurde öelda, kas nii ka tehnoloogia on muutunud, rääkisite digitaliseerumisest. see on nüüd jõudmas ka kosmosesse, 3D printerid, äh, uue öö, äh, uue tehnoloogia jaoks ja nii edasi. Ähm, me räägime kaubandusest, äh, muuhulgas ka tegeleme sellega, kuid lisaks sellele on meie jaoks oluline ka kodanike osalus, informatsioon, interaktsioon, töökohad, majanduskasv, digitaliseerimine. kosmos neli punkt null, see on uus mõiste tuleviku jaoks. ESA, Euroopa Kosmoseagentuur, soovib kõiki neid erinevaid osalejaid omavahel ühendada, teadustööstust, ühiskonda. see on meie jaoks oluline kahekümne kahes liikmesriigis toimus arutelu kodanike vahel. lisaks sellele on meil ka äh, Norra, Šveits, assotsieerunud liikmeks on Sloveenia, Kanada on kaastöötav riik ning kõigil tegelikult liikmesriikidel Euroopa Liidust on meiega kontaktid. selles arutelus äh, me siis samal päeval, ühel laupäevasel päeval äh, suutsime kokku koguda kaks tuhat osalejat erinevatest liikmesriikidest ning nemad rääkisid sellest, mida me peaksime tegema tulevikus, mis äh, kosmosega. väga põnev oli see arutelu. osalejaid oli viieteistkümne kuni kaheksakümne üheksa aastased, ka mõned pensionärid, kuid ka mõned väga noored ja see oli tõesti väga põnev arutelu, ma ei saa praegu ülevaadet täielikult kõigest anda, aga meie veebileheküljel on see olemas. tahaksin mainida paari neist. suur on usaldus kosmoseagentuuride vastu, see on meie jaoks hea ning nüüd läheme viimase punktini otse. mind üllatas väga, et äh, mind üllatas väga see et, et kaheksakümmend üks protsenti osalejaid leidsid et me peaksime ära kasutama ähm, loodusvarasid kosmosest, ma eeldasin, et võib-olla kakskümmend protsenti. aga kaheksakümmend üks ütlesid, kasutagem kosmoses olevat, kuid ettevaatust ärgem hävitagem kosmost, ärgem saastakem kosmost. Need mõlemad pooled olid kaetud ja see oli tõesti huvitav. maakera eh, on suurem kui Euroopa, meil on palju liikmesriike või siis riike Euroopas ning eh, ESA kuna meil on juba kakskümmend kaks liikmesriiki pluss Kanada, meie, meie geenides on nii-öelda see koostöö rahvusvahelisel tasandil ja ESA ei ole ainus äh, kosmoseagent, äh, ESA on ainus rahvusvaheline kosmoseagentuur, nii et me oleme heaks vahendajaks äh, ja aitame tööstusel kosmose valdkonda tungida. me oleme selle üle väga uhked küsisite ka innovatsiooni kohta. innovatsioon äh, on miski, mis vajab defineerimist. minu jaoks on tegemist sellega, kui mingi toode jõuab turule, mitte lihtsalt uus mõte vahel. jah, on see väga kena, see uus idee, aga innovatsioon on ikkagi see, kui toode turule jõuab ja siin te näete innovatsiooni ahelat äh, teadustööst kuni siis lõpuks tooteni ja ESA üritab äh, sama teha, see tähendab, et me üritame Eh, tagada seda, et siia vahele ei teki mingisugust eh, tühikut või vaakumit. me tahame ikkagi, et teadustöös saaks lõplik eh, toode. muidugi me ei tee seda kõike ise alati, vaid sellega tegelevad tööstus, akadeemikud ja nii edasi. Te näete siit ka, et maailm muutub, kosmos neli punkt null, üha enam äriettevõtteid on turule tungumas ning Äh, nad osalevad mitte niivõrd teadustöös, vaid siis toodete kujundamisel ning äh, tarbijatele suunatud tegevuses. nüüd, kui vaadata innovatsiooniahelat, siis siin me võime rääkida aeronautikast, äh, sõidukitest, meditsiinist, meelelahutusest ja nii edasi nii et äh, see on üheks aspektiks meie tegevust, aga ma usun, et meil Euroopas on äh, väga suur äh, võimalus nüüd sellest innovatsiooniahelast midagi enamat teha. meil on vaja natukene edasi veel arendada oma tegevust. me näiteks ei ole suutnud mõõta müra äh, jaotust maal. miks meil ei ole mitte midagi selleks praegu, et äh, kosmosest äh, maamüra äh, mõõta, praegu lahendust meil ei ole, aga me töötame selle kallal. veel üks asi, ühendada erinevad valdkonnad ning üritada siis kasu saada teistest valdkondadest ja vastastikku ka. ning selle ahela raames me näeme, Äh, innovatsioon on ka seotud, me kasutame kosmosevaldkonnas äh, kasutatavat ka mujal, siin on näiteks meil äh, suitsudetektorid, nemad, need aga tulevad kosmosest, Apollo üks põles maha ning pärast seda me töötasime välja kos-, suitsudetektori. aga me näeme, meelelahutus kasutatakse äh, Äh, tehnoloogiat, mida me saame kasutada nüüd ka kosmoses, nii et selline vastastikune mõju on väga oluline. Äh, ning äh, inkubatsioonikeskused ettevõtete jaoks on ka üks asi, millega me tegeleme paljudes riikides Euroopas, me pakume noortele ettevõtjatele, kuid samuti nii innovatiivsetele eakamatele tegijatele äh, võimalust äh, uusi töökohti luua. siin tooksin ühe näite selle kohta, mida silmas pean. Te kõik olete kuulnud räägitavat Rosettast ja sellest, et Rosetta suundub Gerasimenkole. puhas teadus. aga siin te näete, et see komeet on äh, täiesti pime. Rosettal oli kaamera, ja kaamera äh, suudab siis vahet teha tume ja helehallil ja nüüd äh, seda me kasutasime kosmoses, aga me kasutame seda nüüd ka maa peal ning äh, maa peal suudab ta näiteks eristada suitsu muust atmosfäärist. nii et te näete, selline kasutus on nüüd hakanud levima nüüd äh, Te näete seda slaidi, kus on Euroopa vaim, kas ta on kaduma läinud? mind kasvatati ikka selles vaimus, et Euroopa vaim peab ka tulevikus säilima, et Euroopa peaks äh, viima Euroopa Ühendriikide poole, see on teine jutt, aga siin te näete tegelikult Euroopa vaimu. Te näete Prantsuse äh, telekanalit Prantsuse telekanal ja vasakul, aga paremal see ei ole Prantsuse astronaut, vaid Briti äh, päritolu astronaut. ning kõige magusamal ajal, uudiste ajal näidati kümme minutit äh, Tim Peagiga rahvusvahelisest kosmosejaamast. Äh, nii et te näete, et seda on võimalik väga kenasti saavutada kuidas me siis jõuame Euroopa Liidust Euro äh, Euroopa li äh, Liitriigini, see võib-olla ei ole nüüd äh, homne päev, aga hea oleks, kui me jõuaksime ühise kosmoseni. see on miski, mille nimel peaksime töötama, sellepärast et meil on väga palju erinevaid üksusi, eriti just riigi poole pealt. liikmesriigid teevad tööd kosmoses, Euroopa Komisjon, ESA ja väga oluline on, et me suudaksime oma jõud ühendada Euroopa Kosmoseagentuuri konventsioon on pärit tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast ning sellest ajast peale kuni tänase päevani oleme me tegutsenud paljudes valdkondades, te näete siin väikest kaleidoskoopi meie tööst, navigatsioon, telekommunikatsioon, teadus kosmoses, et mõista paremini, mida universum tähendab, avastamine, uute kanderakettide väljatöötamine, tehnoloogia areng, operatsioonid kosmoses ning samuti Äh, maa eest hoolitsemine, äh, näiteks olukorras, kus meteoriit on meiega äh, kokku põrkamas, siis tuleb meil midagi ette võtta, võib-olla teete Armagedoni filmi. nii et meil on ka vaja oma vahendeid selliste olukordadeks, kuid samuti poliitika, meil on tööstuspoliitika ning koos liikmesriikidega me toetame VKE-sid ning samuti suuremaid. aga siis tuli Lissaboni lepe väga oluline on, et Lissaboni lepe äh, ei ütle, et ESA-ga tuleks lõpp teha, vaid siin on selge lause, mida te küll praegu ei näe, aga äh, mina lugesin selle läbi ja siin on öeldud, et äh, suhted peaksid olema head Euroopa Liidu ning ESA vahel. nüüd me töötame selle kallal ja vabandust, me töötame Euroopa kosmosestrateegia Äh, ka, äh, ka volinik Jevgenkovski rääkis teile sellest. meil on ühtne äh, soov edasi töötada ja meil on ka ühtne avaldus, millele allkirjastasid volinik Pjankovska ja mina ise ja seal on ära toodud mõned üldised eesmärgid, muuhulgas kosmose teema, kaasamine igapäevaelu, konkurentsivõime strateegiliste valdkondade edasiarendamine ja meil on ka raamkoostöö kokkulepe. siin te näete Euroopa identiteeti, vaimu ja ühtekuuluvust, meil on kolm erinevat eesmärki, eh, mis on välja toodud meie ühises avalduses ja siin allpool on siis eraldi ära toodud ESA ning Euroopa Komisjon, mis töötavad eri eesmärkide nimel. me rääkisime komisjoniga kosmosestrateegias, see on Euroopa strateegia, need on Euroopa eesmärgid, see on üheks osaks meie tegevusest. kuid teiseks osaks on see, et loodetavasti äh, paari päeva pärast äh, kõik meie liikmesriigid ka kinnitavad need eesmärgid ära, sellepärast et kohtume kõikide ministritega oma liikmesriikides peatselt ja siis loodetavasti koos saame me Äh, töötada nende ühiste eesmärkide poole. loodetavasti see on ka heaks aluseks tulevasele tööle. Äh, töötagem edasi koos, aitäh uh.! aitäh selle väga mm, tulise kõne eest. meile see väga meeldis. väga hea algus meie tegevusele siin. proua Krostet Rahvaparteist, palun. härra direktor, tänan tulemast meie komisjoni kõigepealt. Teie esitlus mitte ainult ei olnud väga huvitav, vaid ka tekitas entusiasmi, te oskate tõepoolest ka teistele, teisteni viia oma entusiasmi, me mõistame väga hästi kõik, mida me peame sellesse Euroopa kosmosestrateegiasse panustama ja kuidas Euroopa seda kõike suudab teha, see kõik oli väga hästi mõistetav ja ma toetan teid igati. Euroopa kosmoseagentuur on praegu muide väga hea, heas ajahetkes, sest kinnitati Ariane kuus praegu väljasaatmine, Galileo samuti oli edukas kosmose, kosmoseprojekt, kus äh, Prantsuse kodanik saadeti kosmosesse, kõik, see on tänu Euroopa tugevale panusele ja me peame seda tingimata toetama, säilitama läbi eelarvelise toetuse, läbi usalduse, äh, ka muuhulgas teie agentuuri vastu. see on tähtis Euroopa tuleviku jaoks, see on tähtis Euroopa Liidu sõltumatuse jaoks ja tänasel päeval teame me väga hästi, et äh, meie kontinent peab olema ka kosmose vallas sõltumatu. seepärast on väga tähtis, et meil oleks ka tõeline tööstuspoliitika kosmose vallas. see on strateegilise tähtsusega. Galileo Copernicus hakkavad nüüd konkreetseks saama ja see vajab tingimata toetust Te selgitasite väga, väga selgelt, millised on tagajärjed meie kodanikele, see on tõesti väga tähtis. oma sõnavõtus selgitasite väga hästi, et kodanikud peavad omaks võtma Euroopa kosmosepoliitika see on tähtis piiride kaitse jaoks, keskkonnakaitse jaoks, on terve rida rakendusi, autotööstus, meditsiin, aeronautika, paljud teised valdkonnad me mõistame, me toetame. kosmoseandmed, neid tuleb kasutada palju rohkem, kui neid kasutatakse täna. ja see ongi meie töö. kuivõrd aga kõik on keerukas, programmide ellurakendamine on keerukas, kuidas äh, teie näete, kuida-, kuidas äh, kuidas Euroopa Kosmoseagentuur saaks paremini koordineerida ja juhtida programme koos Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega? sest mulle tundub, et ei ole väga lihtne seda kõike alati koordineerida. Te tutvustasite äh, väga sellist entusiastlik, teie lähenemine oli väga entusiastlik, kuid raskusi on ju palju ja millised need täpselt on ja kuidas saaks Euroopa Parlament äh, teid siin aidata? Te, kosmosevaldkonna tegevus peab olema ju nähtav. ja seda peavad ka kõik mõistma. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel proua Kreel. Te olete ühtlasi meie raportöör, ITRE komisjoni raportöör, teil on sõna. jah, suur tänu, suur tänu ka teile, härra Wörner, tõesti väga selle kirgliku lähenemise eest internetis, väga paljud jälgisid seda, mida te teete ja on täiesti selge, et kosmosest äh, tahame me üha rohkem ja üha rohkem teada ja teie praegused avaldused aitavad meid ka praeguses poliitilises olukorras. nagu öeldud, mina olen raportöör omaalgatusliku raporti osas Euroopa kosmosestrateegia kohta. arvatavasti märtsikuus ma esitlen oma raportit, kuid kahjuks mul ei olnud võimalik osaleda kuulamisel, see toimus täpselt siis, kui ma käisin äh, Äh, Tšiilis Atacama kõrbes vaatamas, mida seal on ära tehtud. seal on nimelt suurepärase näitega tegemist Euroopa koostöö kohta see kõik toimib seal väga hästi ja tõesti, seal on kahjuks küll rohkem meessoost teadlasi kui naissoost teadlasi, aga nad teevad koostööd, tegemist on inimestega kogu Euroopast ja koostöö toimib suurepäraselt seal me rääkisime ka äh, kosmosepoliitikast ja nad ütlesid, et observatooriumi jaoks on suureks probleemiks ka lainepikkuste kattumine. ka USA jaoks on tegemist tähtsa küsimusega ja võib-olla on meil võimalik siis kuidagi ka minu raporti kaudu siin teatud lahendusvõimalusi pakkuda. ma tahtsin teha mõned märkused ja ma tahaksin teada, mida te nendest arvate esiteks, milliseid meetmed teie arvates on äh, vajalikud äh, äh, kosmoseturgude jaoks? kas sellest, mis komisjon on pakkunud, piisab või me peaksime veelgi innukamalt sellele küsimusele lähenema? teine küsimus, erasektor peaks teisesel turul tõesti olema kõige tähtsam, see on selge aga minu jaoks on küsimus hoopis selles, et kui me räägime kosmoseteenuste pakkumisest, kas seal erasektor peaks mängima rolli või mitte. nii palju, kui mina tean, siis USA-s seda katsetati ja edu ei olnud just kõige suurem. et see ei toiminud hästi, nii et millises suunas peaks Euroopa Liit teie arvates siin minema? minu jaoks on tähtis ka see, et me kosmoseprojektide puhul lähtuksime just äh, tsiviilsetest eesmärkidest eelkõige. jah, muidugi on võimalik kosmoseprogramme võimalik kasutada ka turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks. see on ka tähtis, aga ma siiski leian, et äh, tsiviilkasutusega programmid äh, peaksid olema tähtsamal kohal. Teie käest oleksin veel teada tahtnud saada ka kosmoseprügi kohta. kosmosereostus ja kosmosejäätmed on väga tähtis küsimus, muutuvad ka üha tähtsamaks. ja komisjon on juba teatud ettepanekuid teinud äh, selle uue strateegia raames, kuid kosmoseagentuur mängib siin kindlasti veel ka väga tähtsat rolli, nii et äh, kuidas on lugu teie eelarvega, et palju teil on, kas sellest piisab, äh, kas see küsimus on lahendatud, kas me saame siin kuidagi aidata? Äh, kas me peaksime ka enda raportis midagi selle kohta ütlema? ja mis teie arvates on tähtis, mida me kohe kindlasti lisaks sellele, mida komisjon välja pakub, peaksime veel oma raportisse sisse võtma? aitäh! härra Tošenovski ECR fraktsioonist, palun. Eh, já budu mluvit eh, svým eh, mateřským jazykem. Tänu, ma kõnelen tšehhi keeles härra direktor, suur tänu teie sõnavõtu eest. Te mainisite oma nägemust, milline peaks seal Euroopa Kosmoseagentuur olema mulle pakkus suurt huvi see, mida te ütlesite. Te ütlesite, et varem oli liikupanemaks jõuks konkurents riikide vahel. Te rääkisite kosmose võidujooksust. mida me täna näeme, on see, et kosmos on avatud kõikidele ning igapäevane äritegevus on kosmoseuuringute aluseks seega ma tervitan teie jõupingutusi, see edendamaks idufirmasid. kosmos on tohutu võimalus noorte jaoks, noorte ettevõtete jaoks ning üldisemad kosmoseuuringud on muutumas väga huvitavaks tegevusvaldkonnaks äritegevuse ja teadusuuringute jaoks. tahaksin avaldada teile tunnustust sest äh, seda ei ole võib-olla siiani piisavalt tehtud. õnnitlen teda nelja kat-, Galileo satelliidi orbiidile saatmise puhul. see on tõesti tohutu saavutus. neli satelliiti samal hetkel. ma loodan, et kõik satelliidid toimivad hästi, et järgmisel aastal Galileo on avatud kõikidele sest siis saab temast tõesti reaalsus. ja siit ka minu küsimus. uued ärivõimalused, mida me näeme kosmoses. Te olete öeldud, öelnud, et Ariane kuus uuringute leping kirjutati alla, see on väga tähtis. see avab uued võimalused uutele kanderakettide süsteemidele, milline ajakava võiks siin olla võimalik, millal arvate, et saame uued süsteemid, uued äh, raketikandjad, nagu näiteks Ariane kuus? ma küsin seda, sest äh, ajakavast sõltuvalt saame siis oma tööd kavandada Euroopa Parlamendis. ja lõpetuseks tänan teid veel kord Euroopa Kosmoseagentuur tõesti on tohutult edasi liikunud ja ma olen kindel, et see on tohutu Euroopa saavutus. suur tänu. ja nüüd järgmine kõneleja Alde nimel. proua Korov on Nojenausen. tänan, esimees. tänan härra Werner, teie vahva sõnavõtu eest. Te olete tõesti suur oma ala entusiast, see on suurepärane. ka minul on väga hea meel näha, et Euroopa Liit ja ESA on allkirjastanud ühisdeklaratsiooni kosmose teemal. seda me kuulsime voliniku sõnavõtust samuti, see on oluline märk. see on koostöö alguse aeg Euroopa ühises vaimus, nagu te ütlesite. Euroopa kosmosestrateegia on väga terviklik dokument ja tema üldise suunitlusega oleme väga nõus, suurem roll erasektorile ja eriline tähelepanu selleks, et meie lipulaevad, programmid hakkaksid tõesti tööle. ja proua Krustet mainis avalikkust ja tema teadlikkust, mille, mis mis ei ole päris teadlik äh, kosmo, kosmose tähtsusest igapäevaelus. ja sama küsimus äh, volinik Jankovskale. me peaksime mõtlema laiemalt, kuidas, milline kommunikatsioonistrateegia meil võiks olla, mitte ainult keskenduda seksikatele teemadele nagu kuuküla, mis on muidugi väga vahva mõte, aga keskenduda tuleks rohkem lihtsamatele igapäevastele rakendustele meie igapäevaelus vaatan siin proua Kreeli poole, see on tohutu tööstus meil siin parlamendis, proua Krostet ja mitmed teised, volinik Pienkovska. ja me kõik töötame ka soolise tasakaalu nimel siin. peame mõtlema oma kommunikatsioonistrateegiale, et saada rohkem investeeringuid, sest kui avalikkus ei tea, kui tähtis see on meie igapäevases elus, siis nad ei taha ka suunata eelarvevahendeid sellele. ja seepärast äh, peaksime võib-olla rohkem kui siiani seda tegema ja kaks konkreetsemat küsimust äh, andmeplatvormide osas. Euroopa kosmosestrateegia näeb ette andmelevitamisplatvormid selleks, et äh, stimuleerida majandust. see on seotud Kopernikusega. ESA on hank-, kes nüüd vastutab nende andmeplatvormide puhul ja minu küsimus on, millal nad äh, hakkavad tööle, need platvormid, ja millised on peamised hangete kriteeriumid näiteks, kas ka koostegutsemisvõime on üks nendest, olen, olen ka nõus härra Tosanovskiga, kas saab olla, kas on, kas on lihtne kasutada ka ühte sellist operaatorile äh, ja viimaks satelliidid, väikesatelliidid. me oleme näinud, et satelliidid on muutunud järjest väiksemateks, mis on järjest odavamad samuti ja mida saab ka ähm, grupina opereerida. alates kolmesajast kilost, kas äh, ka ESA mõtleb uutele tehnoloogiatele selleks, et äh, kasutada nano- ja mikrosatelliite kas see on ka valdkond, kus meil võiks olla avaliku erasektori partnerlussuhteid? suur tänu. ja nüüd härra Kohlitšek uue nimel. suur tänu, härra esimees. Teie esitlus oli väga elav, härra Werner, ja väga veenev. väga kahju, et äh, avalikkus praktiliselt midagi ei tea selle valdkonna tegemistest. küsige inimeselt tänaval Brüsselis, mis on Euroopa Kosmoseagentuur. see inimene ilmselt jääb mõttesse ja mõtleb, et temaga ei räägita inimkeelt. selliseid esitusi peaks kuulma kõikjal, nagu teie oma ja minu küsimused on. kõigepealt, kas teie arvates äh, saavutame me rahvusvahelise kokkuleppe selles osas, kuidas vähendada soovimatut prügi kosmoses. me ei taha kosmoses saastumist, nagu meil on saa-, saastumine Maal. ja minu teine küsimus puudutab Galileod. kas äh, ka, kas kõik kolmkümmend satelliiti saadetakse lähitulevikus orbiidile? ja millise ajaraamistiku sees, millal kõik need kolmkümmend satelliiti hakkavad tööle, nii need kui, mis peavad olema aktiivsed, kui ka nende asendussatelliidid ja kolmandaks, rahvusvahelised kosmosejaamad. nagu me teame, rahvusvaheline ko-, praegune kosmosejaam lõpetab varsti tegevuse. kas on oodata, et Euroopa võiks osaleda uue kosmosejaama ehitamises või kuidas see osalus oleks korraldatud, kuid millised on meie kavad, jah, see on üks nendest seksikatest teemadest, mida kolleeg siin ka mainis. ja minu viimane küsimus. kuidas avaldate neid andmeid, mida te kogute ja mõõdate? kindlasti te ju saate andmeid Euroopa Kosmoseagentuuris, näiteks mikroakselomeetrid, vaatlusandmete tulemused nähtav ja mittenähtav spekter. seda tüüpi andmeid saab väga hästi kasutada erinevates äh, rakendustes. seda saab ka kasutada arheoloogias näiteks. võib-olla isegi on arheoloogias äh, selliseid valdkondi, kus on suur potentsiaal kala, kalastamine, keskkonnakaitse ja nii edasi. suur tänu. ja nüüd teised kõnelejad, härra Sorinio. aitäh. härra esimees, kõnelejal pole mikrofoni. Te rääkisite kosmos neli punkt nullist see on midagi, mis minu arvates on väga põnev, eriti kui mõtleme ka viimaste arutelude peale volinike Šefčovitši ja Pienkovskaga. Te ütlesite, et äh, kosmose puhul tuleb teatud programmidele äh, prioriteet äh, peale panna ja nendega pigem tegeleda. ma täheldasin teie optimismi selles valdkonnas ja ma siiski tõesti leian, et võib-olla peaksime teatud programmide puhul lihtsalt koostöö lükkama edasi kriisijärgsesse aega. siis üks projekt, mis meil toimub Asooridel, mis on osa Portugalist ja ma tahtsin teada, millist rolli see äh, programm siis äh, Kosmos neli punkt null maailmas äh, mängima peaks samamoodi koostööga Brasiilia kosmoseagentuuriga. Portugal teeb väga tihedat koostööd Brasiilia kosmoseagentuuriga ja mm, samamoodi selle rahvusvahelise keskusega Asooridel ning me tõesti peame hoolitsema ka selle koostöö jätkumise eest, sest Asoorid on olnud väga tähtsaks ka koostööpartneriks. nüüd varem olime võib-olla jah, tõesti väga tähtsaks rolli mängima siis, kui tegemist oli äh, vägivaldsete konfliktidega, nüüd aga me tahame olla siis äh, äh, rahumeelse koostöö tunnistajaks. ja tõesti, see võiks olla see, millega me jätkame, meil on vaja ka kaasatud strateegiat geodeesiaprogrammide jaoks, me teeme siin koostööd Hispaaniaga, Brasiiliaga ning teiste Euroopa riikidega tegemist on projektiga, mis mille käimalükkajaks oli kunagi Euroopa Kosmoseagentuur, nii et äkki oskaksite natukene rohkem rääkida ka sellest, kuidas see projekt Kosmos neli punkt nulli edasi aitab viia. proua Moody, palun järgmisena. aitäh ja suur tänu teie inspireeriva ettekande eest. Briti saadikuna see ei üllata teid, aga meile tõesti meeldis see, kui te näitasite slaidi Tim Peagist ja Prantsuse televisioonist, nii et me tõesti võiksime natukene rohkem Euroopa meelsuse tõstmiseks ära teha minu koduriigis. tõesti, tegemist on väga tähtsa valdkonnaga. siin on väga tähtsad poliitikavaldkonnad, millega me tegeleme, kliimamuutused äh,, siin saab tõesti väga palju ära teha just selles valdkonnas. minu valimispiirkonnas Meteoroloogiaamet äh, vägagi hindab äh, meie kosmosepoliitika saavutusi nüüd see tööstuspoliitika pool, äh, tulles selle juurde, mida siin on juba öeldud, nimelt väikeste satelliitide tähtsus ja kui palju on võimalik innovatsiooni edasi viia just väikeste satelliitide kaudu. ma arvan, et siin on vaja rohkem selgitusi, mitte ainult selle kohta, kuidas neid orbiidile saata. ja siis veel midagi, mida te oma ettekandes mainisite, aga ma tahaksin selle kohta rohkem selgitusi saada. nimelt äh, horisontaalsed orbiidile saatmise tehnoloogiad, et kui kaugele me sellega oleme jõudnud kolm sõna, mis väga selgelt välja tulid, olid inspiratsioon, kaasamine ja uudishimu. ja ma tõesti arvan, et rohkem oleks vaja toetust just selle uudishimu jaoks. nii nagu ka siis strateegia kohta avaldatud teatides, teatises välja toodud. ja te tõesti rääkisite, et tehnoloogia aitab tõesti äh, kaasa tuua positiivseid tagajärgi ja see, et näiteks Tim Peak läks rahvusvahelisse kosmosejaama, sellest räägiti väga palju ka koolides, kõik olid põnevil ja see on tõesti äh, väga tähtis olnud kogu sektori jaoks ja tegelikult väga tähtis on kosmosest ka alla vaadata maa poole ja jälgida iseennast ja tegelikult mõelda ka selle peale, mis meie kõrval veel on. ja seegi jällegi on seotud uudishimi, uudishimu, inspiratsiooni ja kaasatusega. ja see on see, kus me peame hakkama lisaväärtust oma töö kaudu tooma. me ju tegelikult ei asenda seda, mis äh, juba tehakse, vaid lihtsalt selle kaudu me kogu aeg ka oma silmapiiri avardame. aitäh, kallis kolleeg! härra peadirektor, te olete kosmosepoliitika fänniks ja samamoodi olete te ka integratsiooni fänniks. Te selgitasite, et need kas-, kaks asja on omavahel väga palju seotud. integratsioon ja kosmosepoliitika, mulle meeldib, kui neid kahte koos vaadatakse. aga kui ma nüüd õigesti mäletan, et te olete rääkinud ka sellest, et äh, kosmoseküsimustes oleks meil vaja ka äh, hariduse valdkonnas midagi ära teha, meil võiks olla ühine haridusprogramm. see on tegelikult tõesti lõimimise vaatenurgast ka väga huvitav mõte, et äh, alg- ja ka keskkoolide õpilastele no, mingeid ettepanekuid teha, noh tegelikult nad väga palju leiavad ka juba internetist, aga võib-olla paar-kolm tundi selle kohta oleks ka väga huvitav mõte. ehk siis kosmos, poliitika ja integratsioon, mida te sellest arvate? ja sellega on teile kõik küsimused esitatud ja nüüd on teil võimalus vastata. Uh, words first of all, I take it, uh, it's good. aitäh nende küsimuste eest ma üritan neid küsimusi natukene kokku panna, sest osad olid sarnased, nüüd mis puudutab Euroopa Liitu ja Euroopa Kosmoseagentuuri ja see, kuidas me teeme koostööd, ma arvan, et väga tähtis on, et me ei konkureeriks, me peaksime koordineerima ja tegema koostööd. meie raamlepingus kaks, kahe tuhande neljandal aastal on paika pandud ka kosmosenõukogu loomine ja räägitakse sellest, et kas see on võimalik või mitte. tegemist on mitteametliku kohtumisega, mis põhineb ametlikul kokkuleppel ja ma arvan, et me ei peaks siin tõesti üldse rääkima õiguslikust olukorrast, vaid lihtsalt kokku tulema, erinevad osapooled peaks kokku tulema ja rääkima, et mida me peaksime teha, mida me saaksime teha ja meil on erinevad pädevusvaldkonnad ja me peaksime neid kasutama komisjon vastutab poliitika eest, sektoripõhiste poliitikate eest näiteks, näiteks et kas me kasutame kosmost merenduse jaoks, põllumajanduse jaoks, liikluse, transpordi jaoks, nii et tõesti, poliitika on äh, komisjoni jaoks äh, lipulaevaks ja meie siis Kosmoseagentuuris teame, kuidas seda kõike teha. nii et äh, mosaiigi saab ilusti kokku ja me ei peaks äh, keskenduma mitte ainult paarile projektile, peaksime vaatama erinevaid rolle ja nad siis kokku panema ja Galileo on tõesti suurepärane näide selle kohta, kuidas seda teha. siis küsiti seda, et äh, millal siis Galileo satelliidid kõik äh, orbiidil on. meil oli mõte, et meil oleks kakskümmend seitse orbiit, kakskümmend seitse erinevat satelliiti kolmel erineval orbiidil ja siis kolm peaks olema nii-öelda varu, äh, varuks ja siis öeldi, et olgu, et siis kaks on varuks ja üks on veel maa peal, et kui midagi juhtub, et siis me saame ka samal orbiidil ühe äh, Äh, planeedi asendada teisega ja ma arvan, et kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks saame me nad ka kõik orbiidile. siin juba mainiti, et ühe kanderaketiga saatsime me neli tükki orbiidile, aga probleem on selles, et nad ei peaks olema ühes kohas kosmoses, nii et kosmoselaev läheb orbiidile, kõigepealt paned maha kaks satelliiti ja siis paned veel kaks satelliiti teises kohas, nii et tegemist on tehnilise küsimusega, tegemist on suurepärase pärast operatsioonidega ja kõik läks hästi nii et paar nädalat tagasi oli see tõesti meie töö kõrghetkeks. meil oli seal prantsuse aktsendiga Euroopa kosmonaut, kes selle siis ellu viis. Ariane kuud mainiti, Ariane viis oli tõesti väga usaldusväärne, seitsekümmend viis edukat Äh, orbiidile saatmist on meil olnud, see on meie jaoks rekord, rekordiks rohkem, kui me ette nägime, kuid konkurents on väga suur ja sellepärast meil on vaja tulevikus paremini ja odavamalt orbiidile viia. Ariane kuus on äh, viisteist protsenti odavam kui Ariane viis ja ta on valmis siis aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja siis me praegusel hetkel töötame välja uut odavamat väiksemat kanderaketti, WCI-d. siis on meil ka IN kakskümmend kuus, äh, kus on kaks äh, mootorit ja siis on meil veel ka IN kuuskümmend neli, kus on neli mootorit, nii et tegelikult äh, me tõesti üritame odavamaks muutuda ja see on tuleviku jaoks väga tähtsaks arenguks. nii et IN-i kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal soovime me siis hakata kasutama, kuid esimesed lennud tulevad juba kahe tuhande kahekümnendal aastal jah, muidugi äh, reaktiivmootorite peale oleme mõelnud ja tulevikus on meil tõesti vaja üle vaadata need äh, kanderaketid, ärge hakake vaatama USA poole, öelge, et noh, seal on üks isik, äh, kes tegeles seal kanderakettidega ja nüüd ta kasutab korduv, nüüd ta töötab välja korduvkasutusega Äh, kanderakette, aga see on nagu pudelite puhul, et meil on korduvkasutusega pudelid, meil on äh, pudelid äh,, mille plastmassi saab taastöödelda ja neid, mis visatakse lihtsalt ära. meil ei ole aga tegemist massituruga, tegemist on väga väikese arvu kanderaketiga äh,, üksteist Ariane kuus kanderaketti on see, mida meil on vaja igal aastal, nii et me peaksime vaatama lihtsalt parimat lahendust Euroopa jaoks, mitte aga otsima iga liikmesriigi jaoks eraldi lahendusi ning tehnoloogia mängib siin väga tähtsat rolli. nii et kas me oleme liiga suured väikeste satelliitide jaoks. paari päeva pärast esitleme me uut algatust, kuidas kasutada väikeseid ja väga väikeseid äh, satelliite ja ma arvan, et tegemist on väga huvitava programmiga. ning see on seotud ka tööstusega, mida te mainisite. meie konkurentsiolukord on teistsugune. meil on kõige suuremad ja tähtsamad ettevõtted, siis on sellised natuke vähem tähtsad ja siis veel ka VKE-d ja siin mängivad väga tähtsat rolli äh, andmed, meil on väga avatud andmepoliitika ja ei olnud väga lihtne inimesi veenda, et see on õige lähenemine. Kopernikuse puhul äh, jälgimisandmete asi on väga selge ja tegelikult me oleme ka kõik tehnilised andmed ja teadusandmed äh, avaldanud. Äh, teadusandmete puhul pool aastat on umbes see viivitus andmete avaldamisel, sellepärast et nii-öelda esimese öö õigus peaks siiski säilima sellele äh, esitlejale ja sellepärast kuuekuune viivitus on teaduslike andmete puhul, enne kui nad avaldatakse, aga amet ei ole mitte ainult rahastav agentuur, vaid ta toetab ka tööstust siis te küsisite hariduse kohta. mina loodan, et mul on siin mõned sõbrad, kes ütlevad, et investeeringute tasuvus on hea, aga see ei tähenda seda, et ma kasu-, täna investeerin ühe naela ja homme saan kuus naela tagasi. see on umbes kosmosepoliitikas nii, et tegur on kuus. aga me peame arvestama ka sellega, et vahel Äh, nii-öelda kasumi või tasuvuse teenimine kestab kauem ja inspiratsioon mängib siin tõesti väga tähtsat rolli. inspiratsioonist jõuame me motivatsiooni juurde, me loome siin tulevikku, mitte ainult tehnoloogiat. mina olen insener, minu vanemad rääkisid mulle, et noh, poiss, hakka unistama ja nüüd ma olen sinna jõudnud ja ma tõesti saan oma unistusi kosmoses ellu viia nii et tegemist on väga tähtsa arenguga ja me peame olema avatud uutele mõtetele. toon näite. sada aastat tagasi Albert Einstein avaldas oma relatiivsusteooria. Te teate kõik täpselt, mis seal oli kirjas, et seal on kaks erinevat teooriat, see üldine ja see eriline üks ütleb, et see aeg, eh, mida te nii-öelda oma kella pealt näete, sõltub gravitatsioonist ja teine ütleb, et aeg sõltub ka kiirusest. ma sõitsin autoga ringi ja küll ei näinud, et aeg oleks kiiremini läinud, aga Galileo puhul on meil väga kiired satelliidid orbiidil, nii et aeg muutub, sellepärast et satelliidid nii kiiresti liiguvad ja satelliitide navigeerimissüsteemide puhul kõige tähtsam ongi just kell. aeg muutubki just sellepärast, et need satelliidid on nii kiired ja samal ajal äh, äh, gravitatsioon on seal väiksem ja seega aeg muutub veel kord ja kui me seda ei teaks, äh, kui Albert Einsteini poleks olnud, siis äh, navigatsioonivead satelliidide puhul oleks viissada meetrit ühe tunni jooksul. nii et saja, sada aastat äh, mitte mingit väärtust, lihtsalt uudishimu ja äkitselt on see täiesti uus maailm, kus me saame satelliite navigeerida nii et haridus mängib siin väga tähtsat rolli ja Kosmoseagentuuris on meil tõesti ka haridusprogramm, kutsuge mind uuesti ja räägin teile kolm tundi sellest. Ähm, meil on haridusprogramm ja muidugi me soovime ka selle jaoks rohkem toetust saada, sest iga kord, kui ma lähen mõnda liikmesriiki, äh, ma esinen ka õpilaste ja tudengite ees, sest ma leian, et see on tähtis. siis kosmosejäätmed ähm, Äh, kosmose äh, liikluse haldamine, see on see, mis tegeleb siis äh, kosmoseprügiga. ma, keegi kunagi sellest naljast aru ei saa, aga ma räägin, et meil on vaja tolmuimejat, kui te saate nüüd aru, ehk et äh, noh, kõik ütlevad, et tolmuime on meil kohal ko olemas, aga tegelikult me peame seda õhuvaba ruumi Äh, puhastama ja inglise keeles on vacuum cleaner ju ka tolmuimeja. nii et äh, meil tuleb investeerida ja kui sa ostad mingi toote, siis sa maksad väga palju, aga kui sa tahad teda siis edasi müüa, siis äh, enam nii palju raha ei saa, nii et selle tolmuimeja puhul tuleks meil tõesti rohkem ära teha kosmoseprügi ühelt poolt, teiselt poolt äh, teiselt poolt planeedi kaitsmine, et ükskõik, mis peaks planeedile lähenema, äh, me väldime kokkupõrget, nii et see ei ole nii-öelda sõjaline kaitse, vaid see on planeedi kaitse. Äh, ja meil samamoodi tuleb äh, hoolitseda ka sellest, et me teisi planeete ei reostaks. Apollo kaksteist maandus Kuul, neil oli väike kosmoselaev mäletagi täpselt, mis ta oli. ja nad võtsid kaamera maha äh, sealt sellelt kosmosejaamalt ja uurisid seda ning leidsid baktereid selle kaamera pealt ja tõesti oli väga huvitav nüüd teada, et kas me leidsime baktereid äh, kuuld, aga ei, ei, hoopis see tehnik, kes oli selle kaamera paigaldanud kosmosejaamale, tema oli külmetunud ja tema bakterid olid seal veel peal. nii et kui me teistele kuudele ja planeetidele viime midagi, peame me hoolitsema selle eest, et nad oleksid puhtad ja et me ei reostaks universumit siis kosmoseagentuur ja rahvusvaheline kosmosejaam, mida me seal teeme. ka tulevikus peaks meil olema võimalus äh, te-, läbi viia uuringuid seal, kus gravitatsioon on minimaalne näiteks kui me uute lennukite mootoreid välja töötame, siis äh, uuringuid viiakse läbi just rahvusvahelises äh, kosmosejaamas, samamoodi bioloogilisi eksperimente ja samamoodi tuleb ka inimkatseid seal läbi viia, sest kui me ei maga, madala gravitatsiooniga süsteemis need ei saa teha, siis me ei saa ka meditsiinilisi arenguid teha, sellepärast et kõik muutub, kui inimene on äh, gravitatsioonivabas keskkonnas ja kui teadlased leiavad midagi, identif-, identifitseerivad mingi teguri, siis on neil võimalik seda kõike muuta ja näiteks osteoporoosi puhul on võimalik uusi ravimeid äh, välja töötada. pärast Äh, rahvusvahelist kosmosejaama nüüd, seda, mis meil on, ei peaks me siin mingit uut kosmosejaama veel ehitama, vaid me peaksime rahvusvaheliselt koostööd tegema ja see Kuuküla on üks väga tähtsaid äh, projekte, tegemist on kontseptsiooniga, tegemist on nagu külaga maa peal, lihtsalt et see asub kuu peal, kus tehakse siis koostööd nii erasektori kui ka avalisektori esindajate ma loodan, et pea kõikidele küsimustele sai vastatud, võiksin rääkida ka pikemalt, aga teil on ajalised piirangud, saan sellest aru. oo, oh, siiski unustasin ühe, ütleb <laughs> kõneleja. Asoorid, vabandust, Asoorid läksid meelest ära. Assoorides on meil see kolm A projekt, Arktika, Atlandi ookean ja Albid ja te võite nüüd küsida, et no mis asja, kuidas need kolm asja omavahel kokku sobivad ja kosmoseagentuuris me seda rääkisime ja sooride keskust me kasutame just äh, mereprogrammide jaoks ja Arktika on siis põhjamaiste ettevõtete jaoks tähtis ning albid on täiesti selge. vabandust, härra esimees. jah suur,, suur-suur tänu, ütleb härra esimees. muidugi me teame Einsteini teooriat väga hästi, aga me ei saa sellest aru, see on probleemiks. ja Kuuküla. Te teate, et Euroopa Komisjon korraldas suure konverentsi, kaheksasada inimest räägiti kosmosestrateegiast ja selle äh, ka seonduvas tegemist oli suurepärase mõttega, aga ma ei tea asjaoludest mitte midagi, sest ma ei saa sellest aru, aga ilmselgelt mõte on vist hea. kallid sõbrad, tegemist oli esimese kohtumisega ja ma loodan, et äh, sarnaseid arvamuste vahetusi peadirektor Werneriga toimub järgmise kahe ja poole aasta jooksul veelgi seda siis siin Euroopa Parlamendis tööstuskomisjonis. suur tänu teie visiidi eest ja teie innukuse eest, mis on tõesti Euroopa Liidu jaoks kõige tähtsam. aitäh! Uh, dear friends, three o'clock hearing. kohtume kell kolm, kui toimub avalik kuulamine Euroopa Liidu teaduspoliitika kohta. aitäh!